el señor presidente. Bueno, amigas y amigos. lugupeetud kolleegid, volinik, asepresident. ma tahaksin avada tänase sessiooni esimene Äh, punkt meie päevakorras on proua Pööringeri raport, see puudutab paremat õigusloomet ning ma annan otse maid äh, sõna raportöörile, äh, proua Keringer Todenbergile. ma loodan, et te teate, et teil on olemas kuus minutit aega ja te võite seda jagada kaheks, alguses rääkida neli minutit, pärast kaks minutit, aga kui te soovite rääkida kuus minutit otsemaid ja hiljem mitte, siis see sobib ka väga hästi aga igatahes teil on pärast võimalus kaks minutit vastata kolleegide küsimustele. nüüd palun, proua raportöör, sõna teil. suur tänu. suur tänu, härra president. lähimuspõhimõte on üks, mis võimaldab meil tegeleda seadusloomega õigel tasemel Äh, seadused peavad olema äh, arusaadavad, kergesti rakendatavad ja selged, aga kahjuks niimoodi alati ei ole. Euroopa seadust on, Euroopa õigus ei ole alati väga täpne ning me räägime, et äh, selle puhul on liiga palju tõlgendusruumi. me vaatasime Lissaboni lepingut, me vaatasime selle erinevaid artikleid ning Euroopa Komisjon on nüüd valmis tagama selle, et me, eh, et liikmesriigid rakendavad korralikult eh, seadusi ja kui nad seda ei tee, siis neid karistatakse ja härra Paruso mm, võttis sellel teemal hiljaaegu sõna see on niisugune põhimõte, mida siis praktikas rakendatakse ning sellepärast on vaja vaadata, millised eh, on siis erinevused praegusel ajal, millised on komisjoni õigused tänapäeval. ja siis me vaatasime Mm, veel nii-öelda avatud olukorda, ma olen teiega nõus, et me peame vaatama, mis juhtub siis, kui uus mingisugune õigusakt on vastu võetud, kas on probleeme, kas on viivitusi, meie ju tahame tagada selle, et Euroopa seadused viiakse eh, õigesti ellu meie ühiskonnas, sest muidu ei ole ju mingit mõtet uusi seadusi vastu võtta ning eh, eh, siis eh, kuidas toimub see niinimetatud exposed monitoring procedure, kuidas toimub see seiresüsteem. komisjon peab vaatama äh, Eh, millised õigusaktid eh, on kuidas üle võetud praktikasse, nii et, et on vaja eh, nii mingisugust mõjuanalüüsi pärast seda, kui seadusaktid on vastu võetud. ning ma vaatasin ka sisu, ma vaatasin seda, mida siis komisjon tegelikult kontrollib ning just nimelt see tähendab, millised mõjud on kõikidel seadusandlikel aktidel, mida vastu võetakse, me vaat-, nad vaatavad, kuidas ka see mõjub tööturgu erinevates majandussektorites ning äh, seda kõike tuleb vaadata koos praeguse finantskriisiga. siis äh, on veel küsimus äh, seire sõltumatusest ning ma tahaksin juhtida teie tähelepanu faktile, et on täiesti oluline, et see eh, sõltumatus oleks tagatud eh, moni-, eh, seire puhul. Ähm, paluti, et kõneleja räägiks aeglasemalt. seega siis tahtsin ma juhtida teie tähelepanu ka sõltumatusele, absoluutsele sõltumatusele on vaja tagada, et äh, rak-, et seadusandlikud aktid viiakse õigesti ellu ning loomulikult äh, siin tuleb arvestada parlamendi nõudmisi ning on vaja tagada, et komisjon oleks hõlmatud kõige kõrgemal tasemel. ja äh, oluline on ka parlamentaarne kontroll ja samuti ka halduskoormuse vähendamine on oluline element. Euroopa Liitu seostatakse sageli liigse bürokraatiaga ja komisjon plaanib halduskoormuse vähendamist juba kahekümne viie protsendi võrra kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks. see on päris ambitsioonikas ja kui äh, teatavaid kohustusi paraku äh, lõdvendatakse, siis äh, selle, sellega võib kaasneda ka tööturvalisuse standardite ma-, alanema. me ei tahaks mitte mingil juhul näha seda, et sotsiaalstandardid muutuvad nõrgemaks, seda, siin on meie dokumendis käsitletakse ka kõrgematasemelise töörühma tööd, sellesse suhtume me siiamaani positiivselt ja väga hea on, et on hinnatud kuni kohe kaheteistkümnenda, kolmeteistkümnenda aastani tööd juba ja pikendatud. ja siis tahaksin rääkida ka Lissaboni lepingust, iseäranis sellest, kuidas äh, tugevdatakse koostööd liikmesriikide parlamentidega siin ei ole tegemist mitte ainult subsidiaarsuse ja lähimuspõhimõttega, vaid oluline on ka see, et meie õigusaktid oleksid paremini kajastunud liikmesriikide õigustikes ja parlamendi roll on siin ka samuti oluline. põhiseaduskomisjon töötab selles valdkonnas ja esimene raport on juba plaanis selle aasta lõpus ja siis jätkuvad ka vastavateemalised arutelud. Eh. suur tänu, kallis kolleeg! ja nüüd äh, volinik Šefčovitš. Šefkovitš äh, vastab äh, raportöörile komisjoni poolt. suur tänu, härra president ja kõigepealt tänaksin proua Geringer-Ödenbergi suurepärase raporti eest, nagu te näete, minu raport, minu sissejuhatavast sõnavõtust oleme me sellega suures osas nõus, meile väga meeldib, et parlament on seda teema nii tähtsaks seadnud enda jaoks, sellepärast et see on väga edumeelne õigusloomeline projekt ja meil on komisjon on võtnud viiskümmend üheksa kaks tuhat kümme tööprogrammi punkti juba maha, sellepärast äh, et need ei täida enam oma ees, algset eesmärki ja on juba aegunud, see on ka üks meie raamlepingu osadest. tahaksin ka veel kommenteerida ka seda, et komisjon esitab nutika, esitas, esitab kuuendal oktoobril nutika reguleerimise teatise ja meie iga-aastane õigusloome raport saab käsitlema ka subsidiaarsuse küsimusi põhjalikult. selles aruandes äh, üksikasjalikult käsitleme proua Kering Ödenbergeri raportis välja toodud punkte, nii et ma praegu puudutaksin ainult võtmepunkte. finantskriis, majanduskriis tõi väga hästi välja selle, et teataval määral ja turu kindlustamisel oli reguleerimisel väga oluline roll, aga me oleme nõus äh, proua Keringen ja Ödenbergeriga, et me peame väga ettevaatlikult reguleerima, me ei tahaks liigselt koormata ettevõtteid, iseäranis väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid. ja nagu te teate, me teeme, anname juba endast paremus, parima selleks, et olemasolevat õigusloomet vastavalt kohandada ja võtame seda arvesse ka tulevikus. ja me jätkame ka mõjuhinnangutega ja äh, kavatseme mõjuhinnangute kvaliteeti parandada, meie mm, plaanis on ka lihtsustamine, jätkame pingutusi ka halduskoormuse vähendamise vallas ettevõtete jaoks ja kavatseme hinnata ka juba olemasolevaid õigusakte äh, ning äh, vaadata ja hinnata, kui tõhusad meie eeskirjad on nii et kui meil on mingisuguseid vastuolusid, äh, siis äh, tegelikult ainult võib-olla kahes küsimuses, kus meil on arvamused äh, lahka, lahknevad, mm, võtame sõltumatu, esimene oleks sõltumatu kogu, mis oleks seotud parlamendiga. me oleme päris rahul komisjoni äh, mõjuhinnangutega ja nagu te teate, komisjon on aruandluskohuslane parlamendi ees ja parlament kontrollib lõppkokkuvõttes äh, õigusloome kvaliteeti ja meil on ka arvamuste vahetus äh, siis, kui on ülevaatamisega tegemist, õigusaktide ülevaatamisega, meil on koostöö esimesel tasandil ja nagu te näete, praeguses olukorras äh, kus on muutunud Euroopa Parlamendi kodukord, seab küsimärgi alla äh, selle ülevaatamistehnika ja kui äh, äh, lihtsustamise algatuste puhul ülevaatamise menetluse. muidu ma arvan, et me oleme väga teistes küsimustes ühel meelel ja meie kõigi eesmärk on nutikalt, tõhusalt õigusloomet koostada, nii et sellest oleks kasu kõigile meie kodanikele e suur tänu, volinik. ja nüüd annan ma sõna kolleeg Tadeusz Sivkale, kes räägib siis AFCO nimel. kaks minutit, palun. suur tänu, tahaksin kõigepealt tänada omalt poolt raport äh, proua Geringer de Ödenbergi suurepärase koostöö eest selle raporti koostamisel ja minu äh, arvamus põhiseaduskomisjonis äh, on äh, ka kaasatud sellesse raport, raportisse, mis on väga tänuväärne. ma leian, et äh, ühtlane tõhus õigusloome on äärmiselt oluline piir-, territooriumil, kus inimestel on vaba liikumine ja väga, ja see on iseäranis oluline, pidades seda vaba liikumist silmas, kahekümne seitsme liikmesriigi erinevad õigusaktid võivad tekitada teatavaid raskusi ja samas on möödapääsmatud. meil on vaja usaldatavat õiguskeskkonda, seega ei tähenda samal ajal et äh, standardeid peaksid alanema, tahaksin juhtida tähelepanu mõningatele muutustele, mis, äh, mille on kaasa toonud Lissaboni lepe ja mis puudutab õiguskaitsevahendeid äh, Euroopa Liidus, parlamendi roll suureneb, meile lisanud, meile lisandub veel Euroopa kodanikualgatus, siis väikesed keskmise suurusega ettevõtted ja kodaniku roll, kodanike roll õigusloomeprotsessi kontrollis suureneb ja parlamendi roll seetõttu ka, ka kodanike silmis peab olema parlament organisatsioon, kes kontrollib õigusloome kvaliteeti, me oleme kodanike tähelepanu, pingelise tähelepanu all, seetõttu me peame oma tööd väga tõsiselt ja sõltumatult tegema lähtuvalt objektiivsetest alustest. Ähm, me peame lähtuvalt objektiivsetest alustest langetama oma otsuseid, õigus on, õigus peab olema selline, et seda saab ka praktikas liikmesriikides ellu kanda. suur tänu. suur tänu, härra Sveska ja nüüd läheme fraktsioonide nimel kõnelejate juurde, kõigepealt kaheks minutiks sõna Rahvapartei esindajale Baldassar Rafael. suur tänu, president. Äh, meie kolleegi raport tegeleb väga olulise küsimusega. see on kriitiline Euroopa integratsiooni jaoks. Äh, vaja on äh, õigust, mis oleks arusaadav kõikidele kodanikele ning eh, tõepoolest eh, raportöör on välja toonud prioriteedid, prioriteedid, et vaja on eh, kinni pidada subsidiaarsuse pro proportsionaalsuse printsiipidest, on vaja vähendada halduskoormust. seepärast on mõjuhinnang niivõrd olu-, oluline ning komisjonil peavad olema mehhanismid Eh, mis võimaldavad seiret ja et see seire oleks eh, täiesti erapooletu ja sõltumatu. niimoodi eh, on lihtsam võtta vastu seadusi, mida saab kergemini ellu rakendada. me peame vähendama halduskoormust, mis eh, on põhjustatud Euroopas vastu võetud eh, seadustest. siin räägitakse eh, kahe tuhande neljateistkümnendast aastast ja kahekümne viie protsendisest vähendamisest. see on äärmiselt suur osa Euroopa Liidu SKT-st väga palju sellest on seotud just nimelt siseriiklike mm, Eh, seaduse rakendamistega. Eh, näiteks väga sageli on vaja informatsiooni eh, esitada rakendusaktide kohta. samal ajal tuleb arvestada ka rahvusvahelise õigusega ning liikmesriigid peavad laveerima kahe vahel liikmesriikide parlamendid peavad andma oma panuse selleks, et Euroopa õigusloome oleks tõhusam. suur tänu, härra Baltasaari ja nüüd eh, sotsiaaldemokraatide nimel härra Regner. suur tänu. meie raportöör Lydia Geringer on koostanud väga ambitsioonika raporti need, kes Euroopa Liidu õigustiku rakendamisega on tegelenud, toetavad tema raportit. selge on see, et meil on vaja rohkem läbipaistvust, tõhusust Euroopa Liidu õiguses. kõige tähtsam on õigustiku lihtsustamine ehk parem õigus, õigusloome, aga see ei tähenda seda, et meie õigusloome standardid alaneksid, me peame tagama selle, et õigusloome käiks käsikäes parema õigusloome, kvaliteetsema õigusloomega, just selle nimel tuleb tööd teha ning kõik õigusaktide ettepanekud tuleb põhjalikult läbi analüüsida, tuleb analüüsida sotsiaalküsimused, majandusküsimused, mis on nendega seotud ja samuti on järelhindamine õigusaktide puhul väga oluline. meie peame seda tähtsaks, meil on vaja sellist süsteemi, mis tagab rakendusaktidele läbipaistvuse, tõhususe, me oleme saanud negatiivseid kogemusi mõjuhinnanguga, teenuste direktiiviga, komisjon on väga ühepoolselt reageerinud nendel puhkudel äh, väga tähtis on õigusaktidesse tulevikus võtta sotsiaalklausel, on vaja mõjuhinnang eelnevalt läbi viia ja tähtis on ka konsult-, konsulteerida sotsiaalpartneritega. suur tänu! suur tänu! liberaaldemokraatide nimel proua Tain. suur tänu, härra president! kuidas mõista paremat õigusloomet. õigusloome peab olema kodanikele ja ettevõtetele arusaadavam, mõistetavam, tähtis on arvestada õigusloomes subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõtteid, me peame Euroopa Liidu tasandil reguleerima ainult siis, kui vastavaid alasid ei saa liikmesriikides paremini reguleerida. me peame samuti selgelt aru saama, milline on õigusaktide mõju selleks, et õigusaktide halduskoor-, tekitatud halduskoormust vähendada, et tulemusi saavutada. mõjuhinnang tuleb Euroopa Komisjoni poolt väga hoolikalt läbi viia. sõltumatu töögrupi ja Euroopa Parlamendi poolt analüüsiti mõjuhinnangute äh, läbiviimist ja e, tulevikus peab mõjuhinnangute läbiviiv e, organ vastutama Euroopa Parlamendi ees. õigusaktidel on oma finantsmõju ja kui e, õigusaktide elluviimine on liiga kulukas, siis tuleb muuta poliitikat. halduskoormust on planeeritud kahe tuhande kaheteistkümnendaks aastaks vähendada kahekümne viie protsendi võrral ja seetõttu on vaja Euroopa Liidu tasandil kõik jõud ühendada, et selle eesmärgini jõuda. kahe kolmandiku võrra soovitakse ka vähendada halduskoormust Euroopa Liidu tasandil. väga oluline on jälgida, kuidas Euroopa õigustikku üle võetakse liikmesriikides. Euroopa Liit ja liikmesriigid peavad koostööd tegema selleks, et liigset bürokraatiat vähendada. eelkõige peavad liikmesriikide parlamendid oma kohustusi täitma vastavalt Lissaboni lepingule. suur tänu ja nüüd proua Lichtenberger üheks minutiks. suur tänu, president, volinik, kolleegid. kakskümmend seitse õigussüsteemi peavad Euroopa Liidus koos toimima, aga loomulikult tekivad sellel, sellises olukorras ka äh, raskused, õigusloomet kritiseeritakse ja nüüd tuleb kriitikale vastata. meie vastus peab sisaldama olulisi elemente, kõigepealt mõjuhinnang, mis peab olema tõeliselt sõltumatu, samuti tuleb arvestada kõiki sihtrühmi, mitte ainult tööstust ja lobirühmi ja ettevõtjaid. teiseks tahan rõhutada, et Euroopa õigustiku ellurakendamine liikmesriikides äh, sisaldab veel väga palju probleeme äh, ja õigustikku isegi ei rakendata, see on meie komistuskivi liikmesriikides ja me peame vaatama täpselt, mis toimub rakendusfaasis, me peame olukorda parandama ja peame tagama selle, et kodanikel oleks äh, selge vastus nende vajadustele ja see aitab ka kindlasti eh, Euroopa Liidu õigus, õigusloomet uuendada. suur tänu ja nüüd härra Karim, palun kaks minutit. suur tänu! kõigepealt sooviksin tänada oma kolleegi eh, proua raportööri selle raporti eest ja kõikide nende elementide eest, mis ta on raportisse kaasanud. parem õigusloome on äärmiselt oluline väljakutse Euroopa Liidu tuleviku seisukohast, see on oluline meie liikmesriikide kodanikele väga palju heast õigusloomest, äh, mis äh, seda koda siin läbib, äh, jääb sageli tähelepanuta paraku, sellepärast et meil on väga palju kõigepealt äärmiseid, äärmiselt palju eeskirju, mis on ebavajalikud ja see sellega kaasneb sageli ka väga suurt äh, haldu-, suur halduskoormus meie majandusettevõtetele, iseäranis väikestele keskmisele suurusega ettevõtetele, mul on hea meel, et komisjon on ka seda tunnistanud. ja siis veel, komisjon esitab meile täiesti absurdseid õigusloomelisi algatusi aeg-ajalt, äh, millel pole mitte mingisugust mõtet ja mis võtab tähelepanu ära olulistelt äh, õigusaktidelt. Lissaboni leppest lähtudes aga on oluline, et meie keskendume tulevikus erinevatele küsimustele, mille minu kolleeg on siin välja toonud, kõigepealt olles raportöör äh, subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse vallas võin ma teile öelda, et on eluliselt oluline, et meie liikmesriigid ja parlamendid saavad äh, õigusloomeprotsessis äh, õiguslikult ja õiglaselt ka osaleda. aga ilma tõlkevõimaluseta paraku see töö ei saa optimaalselt tehtud ja mis puudutab mõjuhinnanguid, siis loomulikult tervitan ma mõjuhinnangute arengut, konsulteerimine kõikide huvi, huvitatud osapooltega, subsidiaarsuse põhimõtete arvessevõtmine, ka need tuleks äh, järele proovida ja ma tervitan nutika õigusloome definitsiooni äh, loomist, mõjuhinnanguid tuleks esitada komisjonidele juba alguses, äh, nii et ka parlament saaks komisjonile oma arvamuse välja öelda, enne kui äh, mingisugused mõjuhinnangud päriselt äh, lõpule viiakse. ja lühidalt, lugupeetud president, raportöör, meie toetame oma fraktsiooniga asjaolu, et me lähtume sellest, et Euroopa Liidu institutsioonid peavad subsidiaarsuse ja sub-, proportsionaalsuse põhimõtetest kinni pidama ja kõik õigusloomelised projektid peavad olema põhjendatud ja peab olema selge, et on tegemist õige ja ainuõige tasemega sellisteks õigusaktideks ja mõjuhinnangud äh, peavad olema varasemast sõltumatud, komisjon peab esitama komisjonidele juba alguses kõik mõjuhinnangud ning me peame tagama seda, et otsused äh, langetatakse nii kodanikulähedaselt kui vähegi võimalik, aitäh! suur tänu, kolleeg! ja nüüd siis äh, EFD fraktsiooni nimel üheks nimeks anname sõna härra Morten Messerschmidtile suur tänu, härra president ja suur tänu ka raportöörile selle suurepärase töö eest, kus on väga palju erinevaid elemente, iseäranis tahaksin tänada seda, et subsidiaarsusele ja proportsionaalsusele on nii palju tähelepanu pööratud, me peame kahjuks tõdema, et need algatused, need perspektiivid, mis Lissaboni traktaadiga meile lubati, ei ole praegu komisjoni poolt äh, siiski tagatud, väga kahju on, et see osa, et liikmesriikide parlamendide kontroll, mis puudutab proportsionaalsuse printsiipi, on välja jäetud ja on sama kurb, et Lissaboni lepinguga ei ole Äh, lõpuks otsustatud, et äh, kui äh, massiivne parlamendi osa soovib mingisugust õigusloomelist projekti peatada, siis tuleb seda ka teha. ainukene asi, kuhu me oleme jõudnud oleme, on kollased ja oranžid kaardid, mis on tegelikult täiesti kasutud ja mõjutud ja pigem naeruväärsed ja naeruvääristavad liikmesriikide parlamentide suveräänsust ja autoriteeti. sellest on kahju, aga mul on hea meel, et me oleme selle küsimuse siiski nüüd arutelu alla võtnud ja ka saame keskenduda nendele olulistele asjaoludele ja loodetavasti see protsess, mis komisjon nüüd on algatanud, viib lõpuks äh, sellise olukorrani, kus liikmesriike lõpuks võetakse arvesse ja mitte ei saadeta lihtsalt erinevaid äh, elemente liikmesriikide parlamendile teadmiseks võtmisele, teadmiseks võtmiseks. suur tänu! suur tänu, Martin! ja nüüd siis äh, järgmisena pooleteiseks minutiks anname sõna fraktsioonilise kuulmisõttamata liikmete nimel härra Stojanovile. suur tänu, president! ma sooviksin jätkata samas vaimus kui eelkõneleja, eelkõige selles osas, mis puudutab rahvusparlamentide tegevust, mis saavad nüüd vastavalt Lissaboni lepingule kas sekkuda õigusloomeprotsessi, kui tekib probleeme, see on Lissaboni lepingu üks positiivseid aspekte, kuid küsime nüüd, kas ei ole tegemist lihtsalt populistliku sammuga, et saada toetust Lissaboni lepingule. kui äh, see, mis räägitakse lisa, Lissaboni lepingu järgsete võimaluste kohta on tõsi, siis äh, peaks olema ka niisugune menetlus, mille järgi rahvusparlamendid saavad koostööd teha sest äh, meil on ju nõudmine, et õigusaktide vastuvõtmisel peaks kaks kolmandikku rahvusparlamentidest äh, neid toetama. minu meelest äh, ilma vastava menetluseta ei saa seda põhimõtet rakendada, seetõttu tuleb üle-euroopaline protseduur välja töötada, mida ka kohaldatakse, ainult siis saab seda põhimõtet ka ellu viia. ja seetõttu ähm, kutsun üles eesistujamaad Belgiat vastavaid samme ette võtma ja tegema koostööd rahvusparlamentidega. suur tänu! Läheme nüüd üksikkõnelejate juurde, härra Massi, palun. suur tänu. tegemist on teemaga, mis on meie töölaual olnud aastaid ja aastaid ma mäletan härra Medina Ortegat, Monika Frassonit eelmise parlamendi koosseisu ajal, kes sellega tegelesid. Roger Inger on suurepärase raportiga maha saanud ja ma soovin talle õnne. aga väga hea oleks, kui eh, neid soovitusi, mis ta on andnud, ka ellu rakendatakse, sest selle, eh, sellel raportil on ju õilsad eesmärgid. vastasel korral äh, oleme me jälle nõiaringis ja ei suuda parandada vigu. härra volinik rääkis täna usutavalt ja siiralt ja ma usun, et teie peale võib loota, et te võtate tõsiselt selle raporti eesmärke, kakskümmend viis protsenti ja, ja kõik need teised eesmärgid. suur tänu, suur tänu härra Massibile, ma ei näe härra Šimanskit saalis ja kui teda ei ole, siis üks minut kolmkümmend sekundit härra Ehrenhauserile, palun. suur tänu. mina tahaksin rääkida lähimuspõhimõttest. loomulikult poliitika ja mm, igasugused ettevõtmised peaksid toimuma kohalikul tasemel, kuid tegelikult eh, just nimelt sellel tasemel eh, on kõige paremini kodanikele arusaadav, mida tehakse. see ongi eh, lähimuspõhimõtte sisuks ja sellepärast on vaja õigustada äh, lähimuspõhimõtte rakendamist, on vaja kvalitatiivseid, kvantitatiivseid kriteeria, kriteeriume, mikspärast peab mingit poliitikat ellu viima Euroopa tasemel, mitte kohalikul tasemel ning selline õigustamise nõue on selline, mis sageli jäetakse tähelepanuta mõnikord on olemas mingit informatsiooni, mis näidatakse, et juba riiklikul tasemel eh, tehakse seda tööd ära, nii ei olegi selget eh, eh, põhjust, mikspärast Euroopa tasemel tuleb midagi teha ning see järelevalve kontrolli põhimõte, mida meile andis Lissaboni leping, ei ole piisav liikmesriikide parlamendid ei saa seda funktsiooni täita, tegemist on lihtsalt kattevarjuga ning ma ütleksin komisjonile, et lähimuspõhimõtet on vaja paremini rakendada. suur tänu, kolleeg. ja nüüd ma ei näe ka järgmist kõnelejat tema kohal istumas. ja siis ma annan üheks minutiks sõna härra Košušnikule tänu, president, ma tahaksin tänada raportööri suurepärase töö eest. komisjon on viimasel paaril aastal teinud mitmeid positiivseid samme õigusloome parandamiseks. korduvalt eh, aga ei ole asjad läinud nii hästi, kui me oleksime tahtnud, et nad läheksid. me arvame, et eh, üks osa sellest eh, kojas näeb paremat õigusloomet teises valguses kui teine pool, kuid siiski töörühma töö, mis tegeleb halduskoormuse vähendamisega äh, härra Stoiberi juhtimisel, on väga tublit tööd teinud. aga raportis on üks punkt, millega ma ei ole nõus. nimelt äh, kutsutakse üles äh, hindama eh, mõjuhinnangu komisjoni tööd. ma arvan, et me saame aidata seda komisjoni eh, abistades neid mõjuhinnangute läbivaatamisel. ja tegelikult niimoodi me üldse ei suurenda parlamendi kulutusi. ja tõepoolest eh, sellest tööst on ka praktiline abi. suur tänu, kolleeg härra Šemanskit ja Childersit ka ei ole saalis ja seepärast me läheme edasi vaba mikrofoniga. kõigepealt eh, üheks minutiks. härra Missaros. suur tänu, president Te ei hääldanud minu nime õigesti, aga siiski ma tahaksin õnnitleda raportööri, ma tahan tänada ka komisjoni selle toetuse eest ja tõepoolest Lissaboni leping avas uue ajastu koostöö vallas. meie roll on nüüd muutunud tähtsamaks, meie vastutus on kasvanud ning oluline on see, et me kasutame ära kõik olemasolevad võimalused, tagamaks, et me teeme ettepanekuid õigusloome parandamiseks. selles raportis on paar punkti, mis on eh, eriti olulised, need puudutavad VKE-sid just nimelt sellest, kuidas nad saavad olla hõlmatud eh, Ehm, eh, seadusloome, seaduste rakendamise eh, kontrolli puhul parlament ehm, aitas kaasa, et niisugune asi võimalikuks saab ning see on välja toodud ka raportis. oluline roll on institutsioonide, rahvusparlamentide koostööl ning see tõepoolest eh, on oluline ja Euroopa Parlamenti tuleb teavitada igast sammust õigusloome vallas. järgmine kõneleja suur tänu, president, volinik. me tahame tõepoolest paremat õigusloomet, aga protokoll tegelikult ei tööta tegelikult eh, kohalikud omavalitsused ja, ja riikide parlamendid eh, ei saa anda oma panuse. on küll olemas mitmesuguseid numbreid, näiteks on olemas kakskümmend kuus eh, initsiatiivi, millest on teavitatud rahvusparlamente kakskümmend, kahtekümmend seitset liikmesriiki, aga tagasi on tulnud ainult viiskümmend kaks vastust nendelt. see on ainult seitse protsenti. Äh, siin on äh, mõned üksikud liikmesriigid ainult võtnud äh, vaevaks teha seda tööd näiteks viisteist äh, tagasisidet on Portugali parlamendist, kaheksateist Itaalia parlamendist ja nii edasi, aga äh, äh, ja Lissaboni leping tegelikult näeb ette ka seda, et kohalikud omavalitsused saavad anda oma arvamuse mingisuguste õigusaktide kohta. nüüd on sõna härra Rubikil. suur tänu, president. ühtekokku Äh, ma äh, võin toetada selle raporti sisu. Euroopa Parlament ja Euroopa Liit kui niisugune äh, võitlevad inimõiguste tagamise eest ka väljaspool Euroopa Liitu, aga me peaksime seda tegema ka oma liidu sees. väga sageli on minu arvates puudu kontrollist nimelt selles osas, kuidas Euroopa dokumendid eh, eh, jõuavad inimesteni, kuidas täidetakse inimõigusi. üks näide, teisel oktoobril ja mina olen Lätist valitud parlamendi liige, eh, seal toimuvad parlamendivalimused ning parlamendivalimistel ei ole võimalik ja nüüd on võetud ära mikrofon kõnelejalt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 härra president, kõigepealt tahaksin tervitada asjaolu, et nii komisjon kui ka Euroopa Parlamendi komisjonid, äh, õigusasjade komisjon, põhiseaduse komisjon võtavad arvesse seda, et Euroopa Liidu õiguslik keskkond on äärmiselt keeruline ning seda tuleb äh, märgatavalt lihtsustada ja muuta. ma saan aru, et tegemist on raske ülesandega, sellepärast et äh, õigussüsteemid on äärmiselt erinevad erinevates liikmesriikides ja sageli ei ole need ühildatavad kuid see olukord ei tohiks mitte mingil juhul vähendada siiski meie kodanike õiguskindlust. selleks, et paremini ühendada omavahel Euroopa Liidu ja liikmesriikide õiguskeskkondi, peab Euroopa Komisjon rohkem pingutama selleks, et õigusloomeprotsess ja rakendusprotsess oleks läbipaistvam ja arusaadavam ja mõistetavam kõigile Euroopa Liidu kodanikele. teine tähtis ülesanne on tagada hästi toimivat koolitusasutuste võrgustik ja jällegi katkestatakse kõnelejad, järgmisena härra Prants. suur tänu, härra president, õigusloomeline protsess, nii nagu Euroopa Parlament seda ellu viib, paistab olevat äh, loodud selleks, et konkreetsed liikmed ei saaks omapoolseid otsuseid langetada ega hinnanguid anda. õigusloomelised ettepanekud äh, äh, muutuvad tänu muudatusettepanekutele, need ülesanded jagatakse ümber te-, viimasel hetkel ja suurte fraktsiooni liikmed, suured fraktsiooni liikmed ei pea mõtlema selle üle, sellepärast et nende liidrid näitavad neile liikumissuuna kätte, aga meie fraktsioonilise kuulmuseta liikmed liikmed ja sõltumatud äh, liikmed ja väiksemate fraktsioonide liikmed peame otsustama selle vahel, kas me saame osaleda arutelus äh, või või äh, jääma aruteludest kõrvale selleks, et langetada konkreetseid otsuseid ja hääletada kuskil, nii ei saa demokraatlikke institutsioone juhtida. suur tänu, austatud kolleeg. ja nüüd kuna meil on juba viis sõnavõtjat olnud vaba mikrofoni voorus, siis peaksime me nüüd lõpetama vaba mikrofoni, kuid kuna praegu on meil veel aega pisut, siis annan ma veel kahe kõneleja sõna, palun. E, e, e, suur tänu ma tahaksin tänada selle raporti eest, selles raportis on õigelt välja toodud, et õigusloome peab olema mõistetav meie kodanikele. meie ise siin Euroopa Parlamendis aga loome sar-, selliseid raporteid ja arvamusi, et sageli on neid väga raske mõista tänu sellele, et nende sõnastus on tavainimese jaoks äärmiselt keeruline. väga erinevates dokumentides on kasutatud äh, rasket juriidilist keelepruuki. Äh, meil on ka raportööre, kus äh, ja meil on ka resolutsioone, kus me käsitleme inimõiguste rikkumisi ja ka seal on keelekasutus sageli mõistetamatu. parlament peaks samuti komisjoniga samas suunas liikuma ja liituma komisjoni algatusega lihtsamaks muutmise kampaania. siis võiksime me õppida, kuidas oma dokumenti koostada nii, et need oleksid äh, äh, arusaadavad ja kergesti loetavad. suur tänu ja proua Šabarska. Äh, suur tänu, härra president, lugupeetud volinik ma lugesin, ma, ma kuulasin seda väga huvitavat arutelu ja tahaksin siinkohal tänada oma kolleegi proua Keringende Öfenbergeri, ikkagi ka teid, härra Sertšovits, teie sõnavõttude eest. minu meelest on äärmiselt tore, et Euroopa Parlament, Euroopa Komisjon on loonud kõrgetasemelise tööriist, töörühma, mis nõustab Euroopa Komisjoni Äh, halduskoormuse ja bürokraatia vähemuse, vähendamise küsimustes. igal riigil on omaenda kultuur, kuid selle äh, väga, väga tore on, et äh, selle töörühma esimees on Äh, Saksa tähtis poliitik, sellepärast et äh, see annab sellele õiged alused. suur tänu äh, ja nüüd annan sõna härra volinik Šefčovitšile, et sõnavõtjatele vastata. Uh, suur tänu, härra president ma püüan vastata nüüd nii paljudele küsimustele kui võimalik minule eraldatud aja jooksul suur tänu kõikidele parlamendi liikmetele, et nad eh, on tõepoolest pühendunud eh, targema seadusandluse eh, väljatöötamisele, seda on meil kõikidel vaja ma tahaksin loomulikult tänada ka raportööri selle eest, et ta tõi välja just selle, kuidas me saaksime paremini mõjuhinnangute kallal töötada, eh, sest et on olemas mitmesuguseid pretsedente näiteks infokomisjonilt eh, ja nii edasi, kus nad siis on aidanud kaasa selle eh, mõjuanalüüsi koostamisele ning see tõepoolest parandab ka mõjuhinnangute kvaliteeti tulevikus minu meelest on äärmiselt eh, oluline ja see tuli välja ka raportist, et eh, vaja on vaadata, milline on eh, ette pandud muudatusettepanekute mõju, sest et väga sageli võetakse need muudatusettepanekud vastu nii kiiresti, et me ei mõtle, mida nad endaga kaasa toovad ja niimoodi langeb seaduse kvaliteet ja Eh, siis öeldi ka, et on vaja sõltumatut mm, hinnangut ja komisjonis me töötame väga eh, tihedas koostöös Stoibergi rühmaga ning eh, Eh, me, niimoodi saab parlament paremini aru, kuidas komisjoni sisemine töökorraldus, eh, milline on komisjoni sisemine töökorraldus ning me alati oleme väga avameelsed, me kasutame väga lihtsat keelt ja niimoodi me tagame ka parema eh, seadusloome. mis nüüd puudutab VKE-sid, siis tõepoolest see on äärmiselt oluline, et nende jaoks elu lihtsamaks muutuks, sest nad on äärmiselt olulised meie ühisel turul ning kahe tuhande kaheteistkümnenda kolmekümnendaks aastaks. tõepoolest, me tahame eh, kahekümne viie protsendi võrra vähendada halduskoormust ning me selle ületamegi. ma tänan eh, väga raportööri väga kõrge kvaliteetse eh, raporti eest ning kõiki, kõiki parlamendiliikmeid kaastöö eest. Mm, härra Šefkovitš, te ei pea nii hirmsasti kiirustama, sellepärast et eh, komisjoni esindajate jaoks ei ole meil eh, ajapiirangut ning kui te soovite, siis te võite eh, rääkida pikemalt, teie mm, võite seda ise otsustada, kui palju te soovite rääkida. aga suur tänu, et te oma ajaga nii mm, ettevaatlikult ümber käisite nii, ja nüüd on lõppsõna proua raportööril. lõpetuseks tahaksin tänada kõiki neid, kes täna arutelu juures kohal viibisid, ka komisjoni liikmed sealhulgas ja mul on väga hea meel selle üle, et mul õnnestus koostada see raport just nimelt sel aastal, tegemist on esimese aastaga pärast Lissaboni lepingu jõustamist ja tegemist on äh, aastaga, mil nõukogu võttis vastu strateegia kaks tuhat kakskümmend. Need dokumendid mõjutavad mitmeid küsimusi seoses parema õigusloomega, nii et meil oli väga suurepärane võimalus siin neid asju koos käsitleda. raportit koostades kohtusin erinevate inimestega kohtusin ettevõtetega, töövõtjatega, tööandjatega ja nende erinevate tööturu osapoolte organisatsioonidega ja ja me hääletasime ühehäälselt äh, õiguskomisjonis ja ka põhiseaduse äh, komisjonis, nii et minu arvates jõudsime me hea üksmeeleni ja suur tänu kõigile kolleegidele, tegemist oli tõelise ühistööga teil, sellepärast et äh, ja, ja selline koostöö on väga harv nähtus, loodetavasti ka täiskogu annab oma jah-sõna sellele dokumendile, suur tänu! suur tänu teile! suur tänu, Liidia! ja õnnitleme teid ka tehtud töö eest äh, ja nüüd lõpetame selle päevakorrapunkti käsitlemise. Äh, hääletamine toimub kell kaksteist täna.